õigusloome akti vastavalt kodukorrale seit-, kodukorra punktile seitsekümmend kaheksa. nüüd edasi meie päevakorra projekti juurde, see on äh, teile välja lagatud, mis puudutab äh, teisipäeva, siis ECR fraktsioon palub, et äh, päevakorda võetakse Süüria keemiarelvade hävitamine Vahemeres äh, Kreeka ja Itaalia vahel. härra Marias äh, saab seoses selle ettepanekuga sõna, palun. suur tänu. tahaksin paluda, et teisipäeval tehtaks Äh, proua Ashtoni kohalolekul üks avaldus, äh, mis räägib tõsisest olukorrast, nimelt Süüria keemiarelvade hävitamisest Vahemeres. praegune olukord on väga tõsine. Ameerika sõjaväelaeval on keem-, Süüria keemiarelvi hävitatud hüdrolüüsiga. selline protsess on väga ohtlik. see peaks kestma kuuskümmend päeva, aga meie tahame teada, millised meetmed kavatseb komisjon võtta selleks, et ära hoida võimalikke õnnetusi. ja me soovime, et komisjon meid informeeriks sellest meie arvame, et Süüria keemiaarsenali äh, äh, ei peaks hävitama Vahemeres, vaid äh, sellises piirkonnas, mis ei ole rahvastatud, kus ei ole elanikke, sest praegune tegevus puudutab eelkõige Kreeta elanikke ning me peame seda küsimust arutama. tänan nüüd on võimalik äh, ühel isikul kõneleda selle ettepaneku poolt, teisel selle vastu. kõigepealt, äh, kes toetab seda ettepanekut ja palun, proua Harms. Äh, tegemist on väga olulise teemaga. me oleme loomulikult üksmeelel selles osas, et need keemiarelvad tuleb hävitada, aga küsimus nüüd äh, protsessist rääkides äh, on selles, kuidas seda teha keskkonda mitte ohustades. suur tänu. proua von Storch soovib äh, rääkida selle ettepaneku vastu. ei, siiski mitte, kas keegi teine soovib olla ettepaneku vastu? hästi, siis hääletame, kes on antud ettepaneku poolt, palun andke käega märku. ja kes on vastu? erapooletud kontrollime selle elektrooniliselt üle Ich habe gar keine Abstimmung. Habe ich hier nur eine Abstimmkarte? Ja? Nee. Haben alle ihre Karten da eingesteckt? kas te olete kõik äh, kaardid lugejasse sisestanud? hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu sada kolmkümmend üheksa, seitse, viiskümmend seitse olid erapooletud, nii et ettepanek on vastu võetud. kas on teisipäeva kohta veel ettepanekuid? Te soovite jälle sõna, kas seoses päevakorraga? teisipäeva päevakorrast räägime praegu. ja kas te kuulete mind? austatud president, lugupeetud kolleegid, mul on märkus päevakorra kohta, see puudutab homset muudatusettepanekute esitamise tähtaeg päevakorra kohta on juba aegunud, aga ma tahaksin teha konkreetse ettepaneku. me räägime homme Euroopa kõige olulisemast ametiisikust järgmisest järgmiseks viieks aastaks me räägime Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadist, see on kõige olulisem ametikoht äh, jagada ja meil on siin näha arutelu ette äh, üheksakümne minuti jooksul ja see on äh, sama hea või sama pikk aeg, kui meil oli siin teatud ajal ähm, raudteepoliitikast rääkides. ühesõnaga, mina leian, et äh, kui me tahame äh, kodanikke tõsiselt võtta, siis ei tohiks selline arutelu kesta ainult üheksakümmend minutit. kolleegid, see ei ole ettepanek päevakorra kohta, vaid see on ettepanek kodukorra kohta ja seda ma ei saa praegu siin niimoodi lubada. liigume edasi kolmapäeva juurde. QNGL äh, on teinud ettepaneku äh, et äh, seoses Iisraeli-Palestiina vahelise olukorra eskaleerumisega peaksime vastu võtma resolutsiooni, palun, proua Zimmer. aitäh, härra president, ma tahaksin oma fraktsiooni nimel teha ettepaneku, et meil ei oleks kolmapäeva pärastlõunal mitte ainult arutelu, Äh, seoses vägivalla eskaleerumisega Iisraeli ja Palestiina vahel, vaid et me võtaksime ka vastu resolutsiooni. olukord on äh, pingestunud, äh, see pingestub veelgi ja kuna parlament tuleb järgmine kord kokku alles pärast suvepausi, on ääret-, suvepausi, on ääretult oluline, et me võtaksime nüüd vastu omad selged seisukohad ja ei jääks ainult kõrge esindaja avalduse juurde meil on äh, sadu hukkunuid juba, tuhanded raketid äh, on äh, saadetud Iisraeli poole teele, tuhanded palestiinlased peavad lahkuma Gaza põhjaosast. Neid ohustab see konflikt otseselt ja meie arvates on oht, et Iisrael tungib maavägedega Gazasse sisse ja me peame parlamendina ütlema selgelt välja oma seisukohad, tänan Für den Antrag möchte er härra Guerrero soovib jät-, rääkida selle ettepaneku poolt, palun. suur aitäh. me ei saa ju septembrini oodata, enne kui me hakkame hukka mõistma seda vägivalda seal piirkonnas me peame välja saatma sõnumi, mis mõlemad vaenupooled kutsuta, kutsub vaenutegevust lõpetama ja mina saaksin hääletada tõesti poolt, kui me suudaksime siin parlamendis rääkida ühel häälel selleks, et tõesti toetada kõiki jõupingutusi, et vägivald lõpeks. koostame ühe lühikese resolutsiooni mis kutsub üles tulevahetuse lõpetamisele, dialoogi pidamisele ja üksteise austamisele. tänan. suur tänu, kas keegi on ettepaneku vastu? palun, härra Preda. Merci, monsieur, merci, monsieur le president. suur aitäh, president me leppisime kokku, et me arutame seda küsimust, aga ilma resolutsioonita, nüüd ähm, ma ei tea, võib-olla tõesti võiks mõne lühikese resolutsiooni koostada, nii nagu sotsialistist kolleeg ütles, mis tõesti saadaks välja sellise selge sõnumi äh, näiteks kahe päeva jooksul, tänan. Äh, suur tänu ühesõnaga, ettepanek äh, kõlab, et meil oleks arutelu koos resolutsiooniga, kes on kuue ettepaneku poolt, palun andke käega märku. kes on ettepaneku vastu? erapooletud? ettepanek on selge enamusega vastu võetud, suur tänu! damit ist der arbeitsplan für die ja käesolevaga oleme pannud paika tööplaani eelseisvaks nädalaks. nüüd edasi asume üheminutiliste kõnede juurde. esimesena soovib sõna härra Tšakai, palun. härra Tšakai? härra Tšakai, palun. kuidas see? okei okay.. Thank you, Mr President